E, meil on vaja jõuda kokkuleppele selles küsimuses, sellepärast tahan raportööri, variraportööri, kõiki sekretäriaadi kaastöölisi tänada tehtud töö eest, sest e, tegime palju ära. me üritasime jõuda kokkuleppele, kuid meil ei ole siiamaani veel õnnestunud. investorid on huvitatud väärtpaberitest ja klient ja klientidel on võimalik riigilt saada hüvitisi siis eh, kui on enne läbi viidud eh, valeanalüüse, pettusi, kuid see ei tähenda seda, et oleks võimalik saada hüvitisi saada siis, kui investeeringute väärtus väheneb proua president, tahaksin rääkida muudatusettepanekutest punkt punktilt. me soovime sadat tuhandet eurot investori kohta, hoolimata riigist oleks äh, hüvitise määr samasugune. on riike, kus on sadu tuhandeid eh, investoreid, eh, sada tuhat hüvitise määr on neid riike, kus on see suurem, on ka neid, kus on vähem, nagu näiteks Prantsusmaal viiskümmend tuhat eurot. me ei taha aga mingeid määre langetada, me ei taha tarbijakaitset vähendada eh, investoritele peab olema kaitse sama suur kui pangaklientidele, sellepärast et meil on vaja, et ka tulevikus inimesed investeeriksid äh, ettevõtetesse, tuleks selle süsteemiga ära katta ka sellised juhud, kus kohtus on võimalik tõestada, et väärtpaberi analüütikud, väärtpaberifirmade analüütikud andsid valest nõud. tihti on juhtunud niimoodi, et pankades äh, nõuandjad äh, ütlevad vanadele inimestele, et nad peaksid kõrge riskiga ettevõtetesse investeerima, see ei saaks olla küll vastuvõetav meie jaoks ja peale selle tuleks vältida seda, et maksumaksja hakkab riske kinni maksma, sellepärast on meil vaja ex-ante fondi juhuks, äh, kuhu kogutakse raha selleks, et äh, kui ri-, ettevõte läheb pankrotti, siis oleksid siiski investeeringud tagatud. ja see peaks olema null koma kolm protsenti ettevõtte mõõta Aktivast ja me tahame kümne aasta asemel määraks viit aastat, sellepärast et me peaksime teatud ettevõtte potentsiaalset riski hindama. väärtpaberiettevõtted, millel on suurem risk, peaksid ka finantseerimisse rohkem panustama. neljandaks, äh, me peaksime ka palga palkasid harmoniseerima. komisjon soovib äh, kohustuslikku süsteemi, kus erinevatest riikidest on võimalik investeerida. selleks, et moraalseid riske vähendada, teeksime meie ettepaneku, et selline süsteem ei hakkaks ellu enne, kui kõik ettevõtted on oma süsteemid välja töötanud ja pärast viit aastat peaks olema võimalik siis üksteiselt laenata seda tingimusel, et äh, et on ähm, investeerimise lõppmäär saavutatud. viiendaks, komisjon peab kontrollima, kas riikide skeemide vaheline laenumehhanism ka töötab, siin me juba rääkisime sellest pikalt äh, ja meie leiame, et seda küsimust tuleks veel kord kontrollida selleks, et näha, kuidas need toimuvad me ei taha ju lihtsalt ummis pea, ummisjalu seda küsimust lahendada. me leiame, et komisjon peaks selle küsimuse üle vaatama ja vaatama, kas praegu kehtivad süsteemid ja äh, kindlustussüsteemid äh, on sobivad või meil tuleb midagi veel ette võtta. meil on vaja ka läbipaistvust, meil on vaja äh, aruandekohustust liikmesriikidele komisjoni ja, ja esmalt, komisjonile esmale tuleb anda informatsiooni selle kohta, kuidas süsteemid toituvad, töötavad. proua president, investorite kaitse on väga tähtis nii investorite endi jaoks kui ka finantsstabiilsuse tagamiseks. mul on vaja homme parlamendilt kuula selgeid sõnu ja ma loodan, et te toetate mind selleks, et me saaksime nõukoguga võimalikult kiiresti läbirääkimisi alustada. Euh, härra Barnier järgmisena. aitäh, president, ma tahaksin kõigepealt tänada Ole Schmidti ning majandus- ja rahanduskomisjoni, samuti komisjoni esinejast Sharon, Sharon Bowlesi selle väga olulise panuse eest sellesse teemasse. antud õigusakt raport ähm, on nurgakiviks sellele, kuidas äh, investeeringute tagamise skeemid toimivad. Äh, tegemist on paketiga, mis võeti komisjoni poolt vastu aasta tagasi ning on väga oluline äh, kriisile reageerimise kontekstis. jaesektor ja jaepangandus on väga haavatav sektor, see oli kriisi esimene ohver me ei soovi, et meie kodanikud Äh, puutuksid kokku pankrottidega selles valdkonnas. meil on vaja äh, investeeringute tagamist, äh, kui leiavad aset sellised tegevus, tegevuse vead, millega to-, kaasneb kahju. me peame taastama usalduse finantssüsteemi ning meil peab olema võimalus luua tõesti tõeline siseturg finantsteenuste jaoks Äh, see konkreetne dokument peaks võimaldama äh, seadusandjatel äh, kohandada esimest direktiivi, mis puudutas investeeringute tagamise skeeme. see direktiiv võeti vastu üheksakümne seitsmendal aastal ja me püüame täna asju parandada daamid ja härrad, mina olen alati väga innukalt suhtunud ennetavasse tegevusse Äh, igatahes äh, asja, äh, haiguste ennetamine on ju palju parem kui nende ravimine. minu kodumaal meil selline ennetav poliitika on olemas ning me soovime, et selline ennetav poliitika oleks olemas kogu Euroopa Liidus. härra Schmidt, ma jagan teie ambitsioonikat lähenemist Äh, eelrahastamise põhimõte on vägagi meelepärane Euroopa Komisjonile, see on äh, eeltingimuseks, et kogu süsteem saaks olla usaldusväärne. Äh, kui me aga kui meil on küll see kõrgem kindlustuskate, aga meil ei ole seda raha, kui öeldakse, et raha saab koguda vastavalt vajadustele, siis selline lähenemine on väga petlik mina olen vägagi huvitatud sellest, et hoiused oleksid tagatud saja tuhande euro ulatuses, nagu te ütlesite. praeguseks on välja pakutud siis viiskümmend tuhat. sellepärast, et riskitase erinevates sektorites on erinev. Northern Rock Rock näiteks äh, on äh, üks juhtum, millega me oleme arvestanud. mul on väga hea meel, et parlament on äh, säilitanud oma seisukohad eurofondide osas ning ma arvan, et meil oleks vaja ühtsemat lähenemist Eh, see on vajalik selleks, et eh, kriisi eh, väljakutsetest jagu saada. härra Schmidt, loomulikult on ka selliseid punkte, kus meie seisukohad võivad pisut lahkneda teie seisukohtades ja komisjoni osades on, seisukohtades on erinevusi. ma arvan, et tagatiste laienemine eurofondidele on täiesti loomulik, arvestades seda, mis jaesektoris toimub. Teie seevastu Äh, soovite, et äh, selles osas ettepanek uuesti läbi vaasatakse, et vaadatakse läbi eurofondide direktiiv. Äh, härra Schmidt nüüd, mis puudutab eelfinantseerimist ja null koma null viit protsenti, kui me tahame tõesti seda katet saja tuhande euro ulatuses, siis äh, kui me hakkame seda rahastamist vähendama, samas tõstame kindlustuskatet, siis võib tekkida ju väga tõsine probleem. samuti valmistab meile muret muudatusettepanek neli, Äh, muudatusette, äh, vabandust, muudatusettepanek, mis puudutab äh, halbu nõuandeid, jah, ma olen teie mõttekäiguga nõus, tegemist on väga keeruka süsteemiga, väga palju on šarlatane, kes üritavad tarbijaid ära kasutada, aga see käib rohkem finantsinstrumentide turudirektiivi alla seal on selgelt välja toodud, kes mille eest selles valdkonnas vastutab. ja võib-olla äh, tõesti on äh, rohkem selliseid olukordi, kus me saaksime neid äh, kompensatsioonifonde kasutada, niisiis, härra Schmidt, see halbade nõuannete mõiste on midagi, mis meie arvates on pisut ähmane, seda võib tõlgendada erinevalt erinevates riikides ja see võib põhjustada turukillustusi seetõttu ei saa meie seda mõistet toetada, aga veel kord, härra Schmidt, suur tänu teile suurepärase töö eest, mida te olete ära teinud ja mida on teinud ka teised raportöörid ja koordinaatorid, parlament, parlamendikomisjonid. meil äh, on ühine nägemus, me soovime ambitsioonikaid lahendusi, Euroopa tasandil lahendusi ning nõukogu peaks äh, seda arvestama Äh, see on see signaal, mille meie edastame liikmesriikidele selleks, et saavutada kiire kokkulepe üldise lähenemise osas. ma loodan eesistujamaale Poolale, et äh, ta teeks kõik, mis tema võimuses, veenmaks liikmesriike kes seda veel ei ole teinud, äh, selles küsimuses näitame üles suuremat euroopalikku lähenemist. loomulikult meil peab olema piisavalt äh, kõi-, kõrge kindlustuskate, usaldusväärne eelfinantseerimine ning hõlbus juurdepääs hüvitistele, need on need põhimõtted, millest lähtuvalt me töötame ja veel kord suur aitäh härra Schmidtile! Äh, suur aitäh teile, härra volinik, ja nüüd läheme härra Poodu juurde, kes saab sõna õiguskomisjoni nimel ja tal on sõna üheks minutiks. aitäh! investorid investeeringute tagamise skeem on väga oluline. ma tahaksin mainida, et me ei saa me peame töötlema, me ei tohi võrrelda äh, ärikliente ja erakliente, aga ma arvan, et me peame kaaluma siinjuures ka riske. nii et, et minu arvates ei ole väga hea mõte seda künnist suurendada saja tuhande euroni, sellepärast et see asendab äh, suure riski äh, diileridele. ma loodan, et parlament äh, pöörab sellele tähelepanu, ma olen esitanud ka vastava muudatusettepaneku ja me sooviksime, et ka Bulgaaria ja Rumeenia kodanikega arvestataks. aitäh ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Jean-Paul Cosses kaheks minutiks aitäh, volinik, daamid ja härrad. selle teksti eesmärgiks on kaitsta erainvestoreid pettuse eest või äh, investeerimisühingute äh, vildaka tegevuse eest. selle õigusakti eesmärgiks on tugevdada inimeste usaldust pärast kriisi Äh, mille tulemusena jaeinvestorid äh, olid kahtlemata kõige haavatavamad ja kannatasid kriisi läbi esmajärjekorras me peame hoolitsema selle eest, et äh, see dokument tõesti pakuks sellist viimase etapi hüvitist. ja seetõttu meie komisjon ühehäälselt võttis selle raporti vastu ja me tõesti taotleme reeglite ühtlustamist maksimumtasandil ja me soovime, et hüvitiste määr peaks olema vähemalt sada tuhat eurot. mis puudutab eurofonde, siis äh, komisjon äh, rõhutas, äh, kui oluline on siin kaitsta investoreid, aga need väga ebatraditsioonilised tooted peaksid võib-olla tõesti olema hõlmatud eurodirektiiv, eurofondide direktiivi läbivaatamisega ja seetõttu ongi Majandus- ja Rahanduskomisjon palunud Euroopa Komisjoni äh, läbi viia uurimused, vaadata, millised on poolt- ja vastuargumendid, äh, kui äh, lülitada eurofondid selle investeeringute tagamise skeemide direktiivi. nüüd peab nõukogu saavutama kokkuleppe ja äh, avaldama oma arvamust selle kohta, mida meie oleme vastu võtnud esimesel lugemisel ja sellisel juhul saaks selle tekstiga kiiresti rakendada ja ma tahaksin öelda, et eurooplaste ja erainvestorite jaoks äh, on väga oluline, et nad tunneksid end Euroopasse kuuluvana, et neile tagatakse siin kõigile võrdne kaitse ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Peres, kaks minutit, palun aitäh, president. volinik. investeeringute tagamise skeemide direktiivi läbivaatamine pärast on loomulikult seotud äh, kriisiga, midagi skandaaliga, mis tähendas seda, et paljud äh, Euroopa väikeinvestorid kannatasid üsna tõsiselt me oleme nõudnud ka hoiuste tagatiste süsteemi läbivaatamist ja võrdsete tingimuste loomist. me oleme seetõttu ka nõudnud künnise keht-, üle, selle lävendi kehtestamist sada tuhat eurot. me sooviksime, et eurooplased Äh, mitmekesistaksid oma investeeringuid, et nad teeksid seda turvalistes tingimustes ning äh, mõtleksid pikaajalistele investeeringutele. Äh, te kõnelesite halbadest nõuannetest. tegelikult peame me kindlaks tegema, mida nende halbade nõuannete all silmas peetakse finantsinstrumentide turu direktiivis. nüüd eurofondide osas siin on nendest juba üksjagu kõneldud, me soovime, et et need inimesed, kellel on eurofondide osakud, ei oleks halvemas seisus kui teised Äh, sellepärast et eurofondid on äh, tõeline lisandväärtus Euroopa finantsturgude jaoks. lõpetuseks äh, tahaksin öelda, et see dokument kehtib ka regionaalsete omavalitsuste kohta, nemad on ju kõige rohkem kriisi läbi karvat, kannatanud. Euroopa Parlament peab kaaluma, kuidas kindlustussüsteem saaks olla tõhusam ja seega kasulikum. Äh, te ütlesite, et me peame homme selle teksti üle hääletama ja me peame kodanikele saatma selge sõnumi ja me loodame, et nõukogu hakkab ka tegutsema, sest näib, et nemad ei soovi tegutseda nii kiiresti, kui meie tahaksime. ma tahaksin öelda, et me oleme nüüd, me oleme nüüd suures ajahädas, nii et, et palun pidage oma ajast kinni, härra Kiigol Roheliste nimel, palun lieber herr schmidt äh, liebe kolleginnen ja kallis härra schmidt kallid kolleegid suur tänu selle tehtud töö eest ja teie seisukohtade eest see investorite kaitse äh, direktiivi reformimine on väga tähtis selleks, et tarbijakaitset parandada. me oleme näinud väga suuri skandaale ja õppetunnid nendest skandaalidest ongi see reform. suur tänu ka komisjonile selle väga hea tugeva ettepaneku eest, mis te tegite tahaksin keskenduda kahele punktile, kus me kokkuleppele ei jõudnud. härra Barnier, te sain, mainisite juba valesti nõustamist. me jõudsime üheskoos kokkuleppele, et tõesti tuleks valesti nõustamine sisse võtta, sellepärast et tähtis ei ole mitte ainult see, et definitsioonid ja äh, valesti nõustamise äh, mõte peaks välja jääma. ei, see kuulub tõesti teist direktiivi, kuid tihti me ei tohiks ära unustada seda, et äh, kui ettevõte läheb pankrotti, siis meil ei ole mitte mingit raha selleks, et investoreid äh, aidata ja need, kes on säästufondidesse sisse maksnud, jäävad täiesti kaitseta nii et seepärast kuulamisel me rääkisime sellest ju ja toona volinik äh, majanduskomisjonis olite te väga avatud selles küsimuses ja ma sellepärast ma tahaksin, et te, härra volinik, selle veel kord üle vaataksite. sama samamoodi tuleb meil uuesti arutada veel seda, seda investeerimisühingute küsimust, ka see tuleks üle vaadata, ka siin te peaksite uuesti üle vaatama seda, kas meil oleks siin vaja mingeid muid asju üle vaadata, sellepärast et praegusel hetkel kodanikud ei saa meist aru siis, kui me, kui me lihtsalt tarbijakaitset õõnestame suur tänu ja nüüd lähme kohe vaba mikrofoni juurde ja kõigepealt saab sõna härra Kamal. Much, uh, palju tänu, proua president, palju tänu ka volinikule. Eh, tihtipeale, kui räägitakse sellistest eh, meetmetest, siis eh, tsiteeritakse minu sõnavõtte aga on ka teised, kes on korduvalt hoiatanud selliste meetmete eest ja, ja neid hoiatusi ei ole arvesse võetud siinkohal mina hoiataksin moraalse ohu eest, kus me stimuleerime, stimuleerime investoreid mitte käituma vastutustundlikult ja, ja kui nad teavad, et isegi halva otsuse puhul kompenseeritakse nende kaotused. nii et seetõttu palun toetage minu muudatusettepanekut, mis on suunatud läbipaistvusele. eesmärgiks on tõepoolest saavutada läbipaistvus investoritele ja et investorid ei peaks maksma rohkem, kui, kui on tõesti vajalik, et nad ette teavad, kui palju tuleb tasuda. mitte ainult Londonis ja Hamburgis, vaid ka paljudes väikestes liikmesriikidest tuntakse muret selle üle, kui harmoneeritakse see nii-öelda summa, milleks praegu on sada tuhat, nii et ma tõesti ootan arutelusid trialoogide käigus aitäh teile nüüd, härra Multsa, palun suur tänu, proua president, finantsturud ja seal kaubeldavad väärtpaberid on tavaliselt kompleksne küsimus ja sellepärast investorid ei saa sellest äh, virvarrist enam aru. ja me teame, et just väikeinvestorid on need, kelle nahk üle kõrvade tõmmatakse, me nägime seda väga hästi USA-s ja me nägime ka, et tegelikult pangainstituudid äh, Euroopas ei olnud võimelised aru saama sellest, mis seal toimub. finantsturgude range kontroll ja teatud spekulatiivsete meetmete ärakaotamine eh, nõuab tegelikult ka hüvitamisskeeme ja ma arvan, et seda direktiivi tuleks muuta, mõeldes just tarbijakaitsele ning siin on eriti tähtis ka see, mille raportöör välja töötas. Need ettepanekud komisjoni tekstile on tõesti väga head ja me peaksime need vastu võtma. eriti just piiriüleste investorite jaoks on väga tähtis tagada õiguskindlus ja ette võimalik, võimalus ette näha arenguid, sest ainult niimoodi on meil võimalik tarbijaid ähm, kaitsta piisavalt kõrgel määral. suur tänu, härra volinik, palun. Euh, palju tänu, proua president. kõigepealt äh, härra Bourdieu'le. väga lühidalt tahaksin teile selgitada oma seisukohta ning äh, näidata, kui huvitatud ma olen nendest küsimustest, mille te tõstatasite, mis puudutab erinevusi hoiuste tagamise ja, ja kompenseerimise vahel ühelt poolt ja teiselt poolt, siis hetk tagasi ma ütlesin, et kui meil oleks piisav rahastus, siis me võiksime ühtlustada äh, mõlemad osapooled, nii nagu proua Pese, äh, Peres ütles Ehm, härra Kosee ütles, et, et ka oleks võimalik eh, minna eh, selle peale, et me laiendaksime kaitset ka eurofondide peale. Ehm, ma saan aru nendest argumentidest, miks oleks kasulik ehm, laiendada eh, seda aspekti ka eurofondidele ja kindlasti see on üks teema, mida meil tuleb edasi arutada ja härra Kosees ma usun ka seda, et äh, tõepoolest kõiki investoreid tuleb äh, kohelda võrdselt ja seetõttu palju tänu selle eest, et veel kord äh, tõite välja vajaduse kaitsta investoreid ühetaoliselt. proua Perez ütles õigemini rõhutas äh, seda globaalset paketti. me räägime äh, nii-öelda globaalsest paketist ja proua Perez ütles, et äh, tulevane tekst, mis puudutab kindlustusküsimusi, peab nii-öelda õppima nendest vigadest, mis on varem tehtud, kas või Madoffi juhtumist ja siis äh, äh, kolmandast isikust äh, kontahalduri küsimus on loomulikult tehniline küsimus ja, ja ka väga tundlik küsimus. olukorras, kus võlgnevus on ähm, väga suureks paisunud, nii et võtsin ku-, panin kõrva taha selle, mida te ütlesite ja kindlasti ähm, arutame ja analüüsime neid küsimusi edasi. härra Kiigold tõstatas halbade nõuannete küsimuse, see küsi-, selle küsimuse tõstatamine on väga õigustatud, kindlasti meil tuleb mõelda selle peale, kuidas inimesi kaitsta, aga kas see on nüüd see õige juriidiline instrument, mille abil äh, seda kaitset pakkuda, võib-olla on teistsuguseid juriidilisi, tehnilisi vahendeid selle jaoks, nii et härra Kiigold, võib-olla me peaksime ühetaoliselt harmoneerima selle halva nõuande mõiste kõigepealt, ma saan aru selle asja taustast ja mõttest ja, ja üldiselt ollakse ühel meelel nendes küsimustes, aga me peame edasi küsimusi arutama ja, ja kokku leppima ka lahtistes küsimustes. aitäh volinikule ja nüüd saab uuesti sõna raportöör suur tänu, proua president. jah, mina ju tegelikult usaldan vabat turgu ja ka inimeste iseseisvat mõtlemist ja iseseisva mõtlemise najal vastu võetud otsuseid, kuid samal ajal olen ma ka keegi, kes usub ka seda, et tarbijaid tuleb kaitsta. see direktiiv on just ähm, välja töötatud, mõeldud viimasele ja seepärast on see ka nii tähtis. kallid sõbrad, te võite mind otse loomulikult kritiseerida, kuid mulle tundub, et selles küsimuses oleme me jõudnud kokkuleppele. kõige tavalisem investor peab teadma, et äh, ta on kaitstud see on väga tähtis Euroopa tuleviku jaoks. USA finantsturgude usaldusväärsus on tähtis. härra Barnier, te rääkisite siit eri, rääkisite siin erinevatest äh, rahastamisvormidest, jah. null koma kolm on küsimus, mida võime veel ähm, arutada, eriti kui me läheme üle saja tuhande määri ja nõ-, määra ja nõukogu ju tegelikult soovis palju madalamaid äh, rahastamismäärasid, nii et me tegelikult ei tea, mis on lõpptulemuseks. ning ma tõesti usun, et äh, eurofondid kaasata. ja ma loodan, et meil on võimalik, kui me need eurofondid kaasame, ka mingi lahendus leida ja see on väga tähtis just tavaliste investorite kaitsmiseks. sest ja lõpetuseks, proua president, äh, suur tänu ka volinikule härra Kosessile pro-, proua Peressile, härra Kamalile ja härra Kiigoldile selle suurepärase arutelu eest ja ma loodan, et meil on võimalik sügisel see küsimus lahendada. suur tänu, arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub homme keskpäeval. nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Coelho raport õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide juhtimiseks asutatud amet. ning enne kui alustame, ütlen, et arvasime, et volinik Malmström saab tulla siia, kuid tundub, et tegemisi on